nüüd on mul au jätkata meie, juhatada meie jätkuvat istungit, me ootasime natuke selleks, et inimesed, kes enam ei soovinud istungil osaleda, saaksid rahulikult lahkuda ja need, kes jääda tahtsid, saaksid jääda. Need, kes on veel saalis ja soovivad midagi arutada, palun neil väljuda saalist ja jätkata oma arutelu seal. meie jätkame oma istungit hääletuste selgitustega. kõigepealt Udo Pulmani ja Jose Manuel Fernandese raport Euroopa strateegiliste investeeringute fondi rakendamise kohta. meil on viis parlamendiliiget, kes on soovinud selgitada oma hääletust. kõige, kõigepealt härra Nekov Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, üks minut. austatud juhataja, Euroopa strateegiliste investeeringute fond on toiminud kaks aastat. ent endiselt näeme me siin lõhet ida ja lääne vahel. juulis kaks tuhat kuusteist oli toetused viieteistkümnele liikmesriigile ühe, üheksakümmend üks protsenti fondi rahadest, ülejäänud riikidesse läks fondist väga väikeseid summasid. Euroopa Investeeringu, Investeerimispank on kasutanud Euroopa Liidu garantiid projektide edendamiseks, mis on suhteliselt äh, kahtlase väärtusega selles plaanis, kas nad vastavad ikka projektide valikukriteeriumitele või mitte. Äh, rohkem kui aasta oleme juba kuulnud Bulgaaria erakonnalt GERP, et, et see fond aitab meil ehitada ühenduse aga need on jäänud ainult äh, lubadusteks. ma loodan, et see, sellest saab ka asja ja selle, sellega ei tehta lihtsalt äh, propagandat, sest äh, niimoodi toetaks Euroopa ühtsust. nüüd minu saksa kolleegid, teil on väga huvitav arutelu, aga palun pidage seda väljaspool saali. proua Damato, üks minut. suur tänu, president. ühe Eh, üldiselt on väga raske nende praeguste arvudega midagi häda, adekvaatset ära teha. EFSist on väga palju eh, lubatud, kuid eh, üldiselt on vaja just sellist seadust, mis aitaks kaita, kaitsta väikeettevõtteid, praegusel hetkel aga meil seda ei ole, meil puuduvad äh, andmed äh, ning mitmekordistusefekti on üle äh, hinnatud, praegusel hetkel on andmed, tundub ka ülehinnatud. Euroopa Kontrollikoda on selgelt öelnud, et EFSI mõju on piiratud, mitte ainult Eh, ainult meetmed ei ole olnud ülehinnatud, vaid väga palju keskendutakse ka fossiilkütuste kasutamisele eh, ning eh, praegusel hetkel kasutusel ka aina rohkem riskantseid erinevaid finantsinstrumente ja see kõik ei aita kaasa reaalmajanduse olukorra parandamisele. sellega seoses ma hääletasin vastu. Your metaphor about wines was very interesting, madam Uh, uh, mr president kolleeg hannan järgmisena. Uh, me räägime siin rahaülekannetest aga me ei mõtle sellele missugused tagajärjed sellel võivad olla kõigile osalistele asjaosalistele ja inimestele kes on õppinud raha teenima brüsselist isegi tervetele riikidele ja kes ootavad siis, et väljastpoolt neid aidatakse kõigis küsimustes. meil on välja kujunenud terve eraldi terminoloogia selle, selle suhtes, kuidas neid raharinglust kirjeldatakse. näiteks äh, Eh, ahnus-sõna ei kasutata selleks, et eh, kirjeldada oma raha kasutamist, vaid ikka seda, et tahetakse teise raha kasutamist. solidaarsust eh, täpselt samuti ei kasutata selles suhtes, et, et keegi peaks oma raha kasutama. aga hoiatan teid, kui te hääletate poliitikute poolt, kes on lubanud teile kellegi teise raha andma, anda, siis ärge kaevake, kui nad võtavad lõpuks teie käest raha ära, et seda kellegi teise peale või miks mitte ka enda peale kulutamiseks. aitäh härra Hännan. järgmisena Andres Mammikins, üks minut, palun uh,. Thank you, dear colleagues. Uh, aitäh, head kolleegid, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et Euroopa strateegiliste investeeringute fond, uh, sellest sündis kasu põhiliselt riikidele, kellel Äh, ei olnud suurt vajadust nende investeeringute järgi ning tekkis geograafiline lõhe. praegu jätkuvad konkursid ning Läti äh, majanduslik, majanduslikule olukorrale ja demograafiale sealt äh, suurt kasu ei sünni. paljud inimesed on lahkunud Lätist Euro-, Lääne-Euroopa majandustes osalemiseks ning meil ei ei ole väljavaated eriti head neile, kes riiki on jäänud ning seetõttu lõpuks tekib meil riik, mis on väga ilus, aga kus rahvast praktiliselt ei ole. kolleegid, Lätil on vaja investeeringuid Euroopa strateegiliste investeeringute fondist ning fondi rahasid tuleb kasutada ilma diskrimineerimiseta. ning toetan ettepanekut tehniliselt toetada neid riike ja piirkondi, mis on saanud suhteliselt vähem toetust Euroopa strateegiliste investeeringute fondist, aitäh! aitäh, Paldies läti keeles. järgmisena Anna Zaborska, palun. E, aitäh, proua juhataja. resolutsiooni Euroopa strateegiliste investeeringute rakendamise fondi kohta ma toetasin, sest e, selle puhul on tegemist võimalusega toetada projekte, mille mis on sihid, mille eesmärgiks on äh, soodustada tööhõivet ja arengut ning siin on palju ettepanekuid äh, selles suhtes, kuidas parandada suhtlemist kodanikena, kodanikega ning ettevõtjatega. tahaksin rõhutada, et investeeringute keskkonna parandamine ei ole asi, mida peaks tegema äh, avaliku rahaga, vaid mida peaks tegema erarahaga aitäh, kolleeg Zaborska. Läheme edasi järgmise raporti juurde. Nicola Danti raport kollaboratiivse majanduse kohta ning hääletuste selgitused. esimesena saab sõna härra Tibor Sani sotsiaaldemokraatidest. üks minut. aitäh, härra asepresident. toetasin seda raportit. Euroopa jagamismajanduse kava kohta ning seda sellepärast, et nii suureneb konkurents ja toetatakse töötajate õigusi. samuti toetasin seda raportit sellepärast, et raport käsitleb ka maapiirkondi ning nende erivajadusi. jagamismajandus loob suurepärased võimalused maapiirkondadele ja vähem soodsas olukorras piirkondadele. aitäh! järgmisena saab sõna Andres Mamikins, palun. aitäh, jagamismajandus loob uued võimalused meie ühiskondadele ning äh, annab olulise panuse töökohtade loomisesse ja majanduskasvu Euroopa Liidus. peamiseks väljakutseks jääb siin äh, aga selgelt määratleda, mida jagamismajandus tegelikult tähendab me peaksime leidma vastused olulistele küsimustele siin, nagu näiteks tarbijakaitse, töösuhted, maksuregulatsioon ja nii edasi. jagamismajandus võimaldab inimestel töötada paindlikult ning muudab see võimalikuks inimestele olla majanduslikult aktiivne olukorras, kus traditsioonilised töösuhted neile ei sobi. samas me peaksime olema hu-, hoolikad, ettevaatlikud, sellepärast et neid uusi vorme kasutatakse selleks, et vältida maksuregulatsiooni ning äh, luuakse ebasoodne olukord inimestele ja soodustatakse ka teiste isikute minekut sellele teele ning sellel võib, võivad olla väga negatiivsed poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud ning äh, raport on äh, õi-, samm õiges suunas. aitäh! järgmine sõnasaaja Anna Zaborska, palun. vabandust, minu viga, kõneleja parandab ennast. proua Lucy Anderson. aitäh, härra asepresident jagamismajandus valdkondades, nagu näiteks vaba aeg ja, ja reisimine, on olnud suurepärane võimalus kvaliteetsete töökohtade loomiseks ja inimeste elu parandamiseks. et seda tuleks reguleerida vastutustundlikult, selleks et ei tekiks olukord, kus abijaid ja töötajaid, kes neid uusi mudeleid kasutavad, ekspluateeritakse. ning oluline on see ka selleks, et tagada, et maksustamine ja teised avaliku poliitika prioriteedid saavad reguleeritud ja neid, nende vajadusi arvestatakse jagamismajanduses ning raport arvestab neid kaalutlusi ja seetõttu ma toetasin seda. aitäh, proua Anderson, vabandust taas, et ma valesti ütlesin, aga, aga tõenäoliselt ma teile ikkagi mõtlesin. palun toetasin jagamismajanduse raportit, olgugi et mul olid alguses teatud kahtlused selles suhtes. enne kui ma raportit lugesin, arvasin, et ei ole mingit erinevust jagamismajanduse ja turumajanduse vahel. mul on hea meel, et algatusraportid nagu näiteks laiendavad minu arusaamist sellest valdkonnast ning annavad võimaluse vaadata juba tuntud ja teatud nähtusi uue pilguga, näiteks tööjaotus, koostöö, kaupade ja teenuste vahetamine. ja tõenäoliselt läheb siiski aga mööda veel palju aega, enne kui Euroopa seadusandlus jagamismajanduse eh, teemat hakkab põhjalikumalt käsitlema. aitäh teile tähelepanu eest! tänan! kolleeg Zaborska ning nüüd kolleeg Virkuneni ja kolleeg Žuvääni raporti juurde äh, internetiplatvormid ja digitaalne ühisturg. härra Nekov. austatud juhataja, me teame, et Euroopa Liidu digitaalne turg on killustatud ning see takistab sellel saada konkurentsivõimeliseks ülemaailmsel tasandil. lisaks on meil ka õiguslik ebakindlus, kõik see äh, loob olukorra, kus eh, VKE-d kogevad palju raskusi ja VKE-d on samas Euroopa majanduse selgroog ning me peaksime neid toetama. seetõttu kutsun üles Euroopa Komisjoni soodustama online või internetiplatvormide kasvu, sest need aitavad VKE-del jõuda ülemaailmsele turule. samuti aitab aitavad online-keskkonnad eh, alustavatele ettevõtjatele säästa kulusid. lisaks räägime 5G võrkudest, samas kui Bulgaaria maapiirkondades ei ole ei 4G ega 3G võrkigi, seetõttu toetasin raportit, aitäh! tänan, järgmisena Tibor Zani, üks minut palun aitäh! käesolev raport räägib online internetiplatvormidest ning digitaalsest ühisturust. üks olulisemaid ettepanekuid siin on kiired 5G võrgud ning komisjoni üleskutsumine niisuguse taristu loomiseks investeeringuid soodustama. meenutan samuti, et raport räägib maapiirkondade juurdepääsust 5G ja kõrge ja suure kiirusega kiiretele internetivõrkudele ning vajadusest tegeleda selle suure lõhega linna ja maapiirkondade vahel ning tagada, et inimesed ei jääks maha tehnoloogia võimalustest äh, tulenevalt sellest, kus nad elavad. usun, et on oluline ka, et liikmesriikidel peaks olema palju alustavaid ettevõtjaid ning me peaksime midagi ära tegema võltsuudiste vastu ja kaitsma isikuandmeid. aitäh! tänan! järgmisena Sean Kelly, palun! hääletasin raporti poolt ning tänan äh, raportööre nende asjaliku töö eest, sest äh, raport käsitleb olulisi küsimusi digitaalse ühisturu ja internetiplatvormidega seoses. tervitan seda, et raportis on väga asjalik analüüs esitatud väljakutsetest seadusandjale ning võimalustest reguleerida. raport äh, hindab ka Euroopa digitaalset muutust jagamismajanduse kontekstis ning and-, räägib andmetest digitaalplatvormidel ning määratleb võimalikud lahendused meie ees seisvatele väljakutsetele digitaalse ühisturu seisukohast ning tulevikuturgude konkurentsivõime seisukohast. tänan kolleege ITRE komisjonist ja teisi kolleege, kes raportit toetasid ning toetan ise ka raportit ning ning ootan sellest suurt kasu kodanikele ja VKE-dele. aitäh, härra Kelly. järgmised hääletusselgitused puudutavad resolutsiooni ettepanekut, mis on seotud Jeemeniga. Jose Gracio Faria, teda siin ei ole. siis härra Mamikins, palun. head kolleegid. arutelud sellel teemal ei ole väga populaarsed ning seetõttu on, on meil niisugune tekkinud valikuline pimedus, kus me keeldume midagi nägemas ning asi puudutab Euroopa ühiskonda. Eh, probleemi tajutakse ainult siis, kui me näeme midagi sotsiaalmeedias, mis tõesti meid emotsionaalselt puudutab, vastasel juhul me oleme otsekui teadmatuses ja poliitikutel on vabad käed eh, teha, mida nad tahavad. Euroopa poliitikud ei räägi aga ausalt Jemeeni olukorrast mõned, mõne Euroopa riigi poliitilised eh, eliidid vaikivad sellel teemal, sellepärast et eh, rahal ei ole lõhna ja nad tahavad kaubandussuhteid Saudi Araabiaga. nii et sisuliselt Euroopa on vastutav selle konflikti jätkumise eest, sest eh, me müüme relvi konflikti pooltele. meie Euroopa Parlamendis armastame kritiseerida teisi riike, aga ei kritiseeri iseennast. toetasin kõiki kuue muudatusettepanekuid ja roheliste muudatusettepanekuid, aitäh! tänan. Paldies. nüüd läheme edasi viimase alapunkti juurde selle päevakorrapunkti juures. Euroopa poliitiliste erakondade ja sihtasutuste põhikirjad ja rahastamine kõigepealt saab sõna härra Saani. aitäh, härra juhataja. toetasin Euroopa poliitiliste erakondade sihtasutuste põhikirjade ja rahast, põhikirja rahastamist puudutavat dokumente. samas on siin teatud puudused selles valdkonnas ja me peaksime tuhat nelisada nelikümmend üks määruse üle vaatama seoses liikmete osalemisega eri erakondades. ma usun, et komisjon peaks keskenduma neile puudustele ning esitama ettepanekud vastava määruse muutmiseks, aitäh! tänan! nüüd palun kolleeg Mihhaila Šoidrova. aitäh! ma toetasin Euroopa Parlamendi resolutsiooni seoses Euroopa poliitiliste erakondade põhikirjade ja rahastamisega. ma usun, et meil on vaja rohkem läbipaistvust. demokraatial on vaja demokraate ning vabu ja vastutustundlikke kodanikke. minu arvates on viga, et praegune süsteem võimaldab õitseda Euroopa vastastel erakondadel, seetõttu kutsumegi komisjoni üles üle vaatama praegune määrus. toetan iseäranis läbipaistvuskaalutlusi seoses rahastamisega ning piiranguid parlam-, Euroopa Parlamendi liikmetele ja, ja kuuluvusele aitäh. kaks viimast sõnasaajat Slovakkiast, proua Zaborska. aitäh. parlament nõuab, et komisjon vaataks värske pilguga üle Euroopa erakondade ja sihtasutuste põhikirjade ja rahastamise küsimused. olen päri sellega, et teatud muudatused on siin vajalikud. mõistan aga ka kartusi väiksemate erakondade poolt, millele teatud muudatused võiksid eh, mõjuda hukatuslikult. seetõttu olen veendunud, et meie parlament ja komisjon peaksid eh, selles küsimuses edasi liikuma väga ettevaatlikult. meie Euroopa Parlamendi liikmetena peaksime seda protsessi jälgima ning eh, seda tegema püsivalt, enne kui meile esitatakse lõpptekst, mida enam muuta ei saa. ja ma loodan, et tulevikus muudetakse kehtivaid reegleid nii, et eh, need hakkavad kehtima alles järgmise perioodi ajast. aitäh ning viimasena saab sõna härra Skripek. palun üks minut. aitäh, härra juhataja. iga paari aasta tagant üritab parlament muuta Euroopa erakondade regulatsiooni sellega on seotud mitte ainult palju tööd ja arutelu, vaid seisab ohtu ka demokraatia stabiilsuse Euroopa Liidus. ettepanek suurendada parlamendiliikmete arvu, mis on vajalik Euroopa Erakonna asutamiseks, ei aita kaasa dialoogile Euroopa institutsioonide ja kodanike vahel ja sellest jääb mulje, et mm, selleks, et oleks võimalik äh, Brüsselisse saada, tuleb Brüsselis juba olla. et kui meil on kolm kuni viis Euroopa Parlamendi liiget vaja selleks, et Euroopa erakond tuua, siis sisuliselt blokeerib see alt üles algatused, aga just neid on Euroopa Liidul vaja mitte kõik uued erakonnad ei ole Euroopa Liidu vastased ja see meede ei peata paremäärmuslikke rühmitusi, vaid on lihtsalt ebademokraatlik, sest suleb uksed praktiliselt kõigi uute erakondade tekkimisele tulevikus ning see ei ole sõnum, mille me peaksime kodanikele saatma. aitäh! aitäh, härra parlamendiliige, tänan nelja viimast saali jäänud parlamendiliiget, tänan tõlke ning tänan meie kaastöötajaid, mul oli au juhatada seda istungit. soovin kõigile nüüd head isu ning äh, katkestan istungi kuni kella kolmeni. Thank you.